siis Jevgeni Šotise kohta. esmalt äh, saavad sõna autorid ning esimesena saab sõna proua Haudala. olen ihmisoikeus alivaliokunnan. president, ma tahaksin kommenteerida veel eelmist arutelu ja ütelda järgmist. ma olen inimõiguste allkomisjoni esinejana ja ma olen saatnud parlamendi ju-, juhatusele kirja äh, milles ma palun nende arutelude ettepoole viimist päevakorrast, nii et nõukogu ja parlament ja nii palju saadikud kui võimalik oleks kaasatud aruteludesse, sest parlamendi prestiiž väheneb seeläbi, kuna meie arvukus on väike. Kasahstan on oluline riik Kesk-Aasias ja võtab järgmisel aastal üle OSCE eesistuja ülesanded ja seetõttu on äärmiselt oluline nõuda kuritegude karistamist õigel viisil sellises riigis, mis järgmisel aastal nii tähtsa ülesande võtab. ja seetõttu me peame pöörama erilist tähelepanu Jevgeni Žohtise juhtumile, kes on mõistetud süüdi tapmises ning talle määrati nelja-aastane vangistus pärast seda, kui ta sõitis otsa jalakäijale. me peame arvestama asjaolu, et ka OSCE-s on tõstatatud küsimusi selle kohta, kas Äh, on Žohtise puhul rikutud õigust õiglasele kohtumõistmisele, see on põhimõte, mis on tagatud Kasahstani põhiseadusega. me peaksime arutama seda küsimust ka komisjoni ja nõukoguga, et ka nemad saaksid nõuda õiglast kohtumõistmist. president. Europarlamendil on sõnaõigus selles osas, kuidas Kesk-Aasia riigid tugevdavad õigusriigi põhimõtteid ja see on üks nelistest juhtumitest. tänan, järgmisena härra Paletskis. tänan, president, volinik. me teeme koostööd Euroopa äh, OECD-ga, kuid Kasahstan ei täida veel rahvusvahelisi standardeid see riik rõhutab, et ta on omapärane riik, kuid ta ei pea kinni OECD soovitustest. on teki-, toimunud mitmeid seadusrikkumisi ja see tekitab kahtlusi, kas seda riiki võib tõesti seada organisatsiooni otsustada, mis peab inimõigusi kaitsma me kutsume üles eh, Kasahstani kinni pidama õigusriigi põhimõttest, eh, ajakirjanduse vabaduse põhimõttest ja teistest põhimõtetest. Eh, Jevgeni Žovtitsi, Ramazan Jezergepovi, Sergei Duvanovi juhtumite puhul me kutsume üles Kasahstani kinni pidama rahvusvahelistest konventsioonidest ja Kasahstani seadustest. me peame lootma, et kohtuotsused on erapooletud ja need, kes osalevad inimõiguste alases võitluses, ei kannata seeläbi. me kutsume üles nõukogu tõstatama seda küsimust järgmisel äh, Kasahstaniga, äh, järgmisel kohtumisel äh, Kasahstaniga oktoobris. me palume komisjonil aidata Kasahstani ettevalmistuste tegemisel OSCE juhtimisel, et see ei õnnestaks selle organisatsiooni mainet Would... Weber, kaks minutit. esimees, ma kõigepealt tahan avaldada kaastunnet eh, selle autoõnnetuse ohvritele, millesse oli kaasatud härra Jevgeni Žohtis. see oli inimlik tragöödia, mis kahjuks toimus ja inimene kaotas oma elu. samal ajal ma tahan avaldada muret seoses Jevgeni Žohtise olukorraga. kahtlemata kõik, kes panevad toime kriminaalkuriteo, äh, peab arvestama, et nende suhtes rakendatakse aktsioone. Jevgeni Žohtis on väljapaistev inimõiguste jurist, tunneb seda paremini kui kõik teised. samal ajal me soovime tagada, et Kasahstani ametiasutused ei kasuta seda olukorda härra Žohtise karistamiseks muudel põhjustel ja mitte ainult autoõnnetuse tagajärgedel härra Žohtist ei tohi karistada tema inimõiguste alase tegevuse eest, selle eest, et ta on olnud kriitiline Kasahstani valitsuse suhtes. ja seetõttu minu arvates on väga oluline, et Kasahstani kohtuvõimud viiksid viivitamatult läbi õigusriigi põhimõttest lähtudes teise põhjaliku uurimise, tuvastamaks selle vahejuhtumi Äh, asjaolusid ning Jevgeni Žovtise süüdimõistva otsuse läbivaatamiseks. tänan. tänan väga. järgmine kõneleja, proua Jeegle, kaks minutit. suur tänu, lugupeetud president, proua volinik, daamid ja härrad. ma tahaksin esmalt nentida järgmist. minu fraktsioon äh, oli kergelt üllatunud nähes ku,, eh, kuidas on juriidilises plaanis ja seda juhtumit käsitletud, sest et tegemist on ju autoõnnetusega, aga me käsitleme seda nüüd eh, inimõiguste kiireloomulise küsimusena. siin tuleb silmas pidada seda, et sõltumatute kohtute poolt eh, vastu võetud otsuseid ei tohi kahtluse alla seada välja arvatud juhul muidugi, kui tegemist on äh, olnud menetlusega, mis ei ole kohane. ma leian, et me peame vahet tegema tõepoolest ühest küljest sõltumatu kohtusüsteemi vahel, mis on äh, demokraatia üheks äh, põhialuseks ning teiste kohtusüsteemide vahel, nii et esmalt me peame teadmiseks võtma selle kohtuotsuse. ning edasi, me teame, et oli ohver Äh, üks inimene hukkus ning see on väga kahju, kuid äh, samas toimus ka uurimine ning Jevgeni Šotis, kes on inimõiguste kaitse, kes on väga tuntud äh, ja kes on seetõttu ka teatud määral maailmas tuntuks saanud, on selle juhtumi ümber väga palju kära tekitanud. Euroopa Liit tunnustab Kasahstani poolt saavutatud edusamme õigusriigi osas ning meie omalt poolt tahaksime kinnitada Kasahstanile, et usaldame neid, kuid pöördume ka Kasahstani võimude poole ja soovime, et Kasahstan jätkaks ikkagi samal teel. ja me palume samuti, et Kasahstani võimud äh, annaksid meile võimalikult palju informatsiooni juhtumi kohta ning avaldaksid selle informatsiooni ning me soovime, et härra Šotisel oleks võimalus ka edasi kaevata otsus. Kasahstan äh, ju saab OSCD eesistujaks, tegemist on väga suure väljakutsega, suur tänu. suur tänu. sõna härra Stevensonil, üks minut. suur aitäh, lugupeetud president, ma pean olema nõus proua Jeeglega Äh, mind hämmastab äh, täielikult see, et äh, siin Strasbourgis on meil kiireloomulist teemade all arutelu autoõnnetuse kohta Kasahstanis. üks inimene suri traagilisel kombel ning autojuht oli kõigele lisaks ka inimõiguste kaitsja ja mõisteti kohtu poolt vangi neljaks aastaks, aga Äh, madala režiimiga äh, vanglasse, mis äh, resolutsiooni sõnastuses on saanud sunnitöölaagriks. mulle tundub, president, et kui me sellise teema siin kojas arutusele võtame, siis see õõnestab meie mainet ja see tähendab seda, et see hea töö, mida me püüame ära teha inimõiguste vallas, devalveerub, kui me hakkame rääkima liiklusõnnetustest. kas me tõesti tahame öelda, et Kasaki, Kasahstani valitsus äh, Äh, viskas või tõukas tsiviilisiku inimõiguslase autorataste alla, kas me tahame tõesti öelda, et see karistus on liiga karm inimesele, kes on inimesed tapnud? Äh, me ei saa rääkida siin sellest äh, ainult poliitiliselt ja me ei saa teha seda selleks, et Kasahstani õõnestada OSCE silmis. mina leian, et on häbilugu, et see teema siin päevakorras on, ma loodan, et resolutsioonid äh, välja visatakse ja muudatusi toetatakse, aitäh! suur tänu ning sõna nüüd härra Wojtšovskil, üks minut. suur aitäh, lugupeetud president! ka minul on sarnased kõhklused nagu härra Stevensonilgi. Kasahstan on oluline riik, jah, tõesti ta äh, on teinud suuri edusamme demokraatia teel, äh, ta ei ole võib-olla parim näide demokraatlikust vabadusest, aga mina olen selle riigi asjadega üsna hästi kursis ja ma võin öelda, et olukord Kasahstanis on tegelikult palju parem kui äh, enamikes sama piirkonna Kasahstani naaberriikides. ja seal ei ole selliseid probleeme nagu Venemaal, millest me just eelnevalt rääkisime ning ma arvan, nagu ka härra Stevenson, et Euroopa äh, Parlament ei äh, peaks äh, oma jõude võimu kasutama ainult ühe kohtuasja arutamiseks. me ei tohiks võtta vastu resolutsiooni, sellepärast et see devalveeruks. parlamendi hääl muutuks nõrgemaks, kui me hakkame tegelema nende küsimustega, mis ei väärigi sellist arutelu, aitäh következő percekben a catch the eye system. aitäh ning nüüd on vaba mikrofon. palun, proua Korhola. Kasahstanil on tärkeä tu-. suur aitäh, lugupeetud president. Kasahstan ähm, on väga oluline riik äh, julgeoleku, majandus- ja poliitilisest perspektiivist lähtuvalt. Äh, ta on Euroopa Liiduga koostööd teinud ja Nad on lubanud parandada inimõiguste olukorda riigis. vaatamata äh, rahvusvahelisele ähm, tähelepanule äh, on meediakontrolli äh, ra rangemaks muudetud, me oleme kuulnud ka meelevaldsetest tegevustest inimõiguste kaitsjate vastu ja see tõstatab küsimusi riigi enda huvides on see, et neid juhtumeid uuritakse, aitäh! suur tänu! Bert Bossalt. jah, suur tänu, lugupeetud president, ma tahaksin esmalt ütelda, et ma olen väga rahul sellega, et proua Haudala on äh, siin jälle tagasi, sest et äh, mõnda aastat teda siin ei olnud, kuid äh, sellel ajal äh, kuid kui teid siin ei olnud, äh, siis olid eesistujad ka pärastlõunal siin inimõiguste küsimuste arutamisel kohal, nagu äh, näiteks Tšehhi Vabariik. nii et me ei tohi seda ümber tõsta, see on vastuseks. me ei saa kõiki töid kolmapäeviti ära teha ja teiseks jah, tegemist on raske juhtumiga, kuid kuna me ei saa täielikult usaldada õigusriigi põhimõttest kinnipidamist selles riigis, siis me peame tagama, et korralik uurimine viidaks läbi. me oleme koostanud resolutsiooni, me oleme nõus, ma olen nõus ka proua Jeeglega, on vaja korralikku uurimist, midagi ei tohi ilustada, midagi ei tohi varjata, aitäh! aitäh! nüüd on vaba mikrofoni aeg läbi ja sõna proua volinikul, palun! aitäh, Euroopa Komisjon on äh, murega võtnud teadmiseks äh, äh, menetluslikud rikkumised Kasahstani inimõiguste kait-, kohtuasja, äh, kohtuasjas, äh, Jevgeni Žaltise kohtuasja, kohtuasjas, mis puudutab äh, jalakäija surma autoõnnetuse läbi. nagu te teate, siis Kasahstani ametivõimud on tagasi lükanud väited, et otsus oli poliitiliselt motiveeritud ähm, Kümnendal septembril tehti avaldus OSCE-s selles küsimuses ähm, meie kutsume üles Kasahstani, kellest saab järgmine OSCE eesistuja, et äh, kaebusi käsitletaks vastavalt rahvusvahelistele standarditele ja õigustele ja komisjon kindlasti jälgib väga tähelepanelikult, mis selle juhtumiga edasi toimub, aitäh. suur tänu ning eh, nüüd vastavalt eh, päevakorrale läheme edasi aruteluga kuue resolutsiooni eelnõu kohta. Eh, see puudu-, nad puudutavad Süüriat ja Muhamed al-Hassani juhtumit. esmalt sõna resolutsioonide autoritel. kõigepealt äh, proua Franziska Brandner, kaks minutit. Giving me the floor.